Okay, welcome to this meeting. tere hommikust, kallid kolleegid. võtke palun kohad sisse. kallid kolleegid, istuge palun maha. Welcome to this uh, meeting. veel kord tere tulemast naiskomisjoni täna hommikusele koosolekule. härra esimees ütleb, et ta läheb üle rootsi keelele. ja kui te rootsi keelt ei mõista, siis palun kasutage tõlketeenust. Varsågod Och den eh, första punkten, eller egentligen punkt två, är godkännande av ehm, alustagem siis päevakorrapunktist number kaks nüüd, nimelt eh, päevakorra vastuvõtmine. ei ole välja pakutud ühtegi muudatust, seega loeme siis päevakorra vastuvõetuks. päevakorrapunkt number kolm, esimehe teadaanded, neid ka ei ole täna ja ka sellest punktist seega siis hüppame üle. Äh, ett ögonblick bara. üks moment palub äh, härra esimees. päevakorrapunkt number neli nüüd, äh, koosolekute protokollide kinnitamine. kui kellelgi märkuseid või vastuväiteid ei ole nendele protokollidele, siis äh, loeme me selle istungi lõppedes need protokollid vastu võetuks. nüüd aga päevakorrapunkt number viis or uh, you have to excuse me. härra esimees ähm, vabandab. nimelt päevakord on vahepeal muutunud äh, ja asi on suhteliselt segadusse ajav, ei kuule, mida ütleb proua Lulling ilma mikrofonita saalist äh, härra esimees jätkub. Äh, päevakorrapunkt number viis, juhataja teadaanne koordinaatorite soovituste kohta Teile on selle kohta ilmselt midagi ka laiali saadetud, te olete loodetavasti need dokumendid läbi vaadanud ja kui te nendele soovitustele vastu ei ole, siis võtame needki siinkohal vastu. ja nüüd, ähm, kallid kolleegid, läheme siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ja annan esistumise üle. Uh, good morning everyone, ladies and tere hommikust kõigile, mul on suur uh, au täna uh, juhtida siis hääletusprotsessi. tegemist on meie komisjoni jaoks väga olulise raportiga. me oleme mm, siin komisjonis kaheksa-seitse aastat selle kallal töötanud, nüüd on ta siis teist korda hääletusel, see on meie mm, eelmise esinaise raportööri eh, proua Svensoni poolt koostatud. Nad muudatusettepanek number neli. härra esimees soovib siiski sõna. Eh, suur tänu ühesõnaga vahetasin siis nüüd äh, ametit nii-öelda, ei juhi praegu seda kohtumist. Äh, äh, Eva-Brit Svensson koostas selle raporti ning mul on väga hea meel, et ma saan proua Svenssoni töö lõpule viia, sellepärast et võrdõiguslikkuse küsimused on mulle väga südamelähedased, ma olen väga palju töötanud selles valdkonnas ja see üldine lähenemine raporti puhul on minu meelest täiesti õigustatud ja ka soovitused on asjakohased. me peame oma töös võrdõiguslikkuse kaitsmisel pidama pidevuse põhimõtet silmas, me peame süvalaiendama võrdõiguslikkuse teemat kõikidesse valdkondadesse. esitatud on äh, mõned muudatusettepanekuid, neid ei ole väga palju, kuid äh, mis puudutab tehtud ettepanekuid, siis äh, selles osas kaks muudatusettepanekut, välja arvatud kaks nendest on vastuvõetavad, ühesõnaga enamustega saan olla nõus. muudatusettepanekud kolm, kuus ja seitse on teretulnud, kuid vastu oleksin ma muudatusettepanekutele neli ja viis, sellepärast et need kaks muudatusettepanekut tegelikult näitavad justkui seda, et me ei mõista seda, et meil on erinevad äh, äh, struktuurid välja kujunenud ja tegelikult äh, näiteks konkurentsipoliitika osas peegeldame nende muudatusettepanekutega juba iganenud pilti. me peame rääkima viiekümne, viiskümmend, viiskümmend protsendilisest osalusest juba täna meeste-naiste vahel, nii et sellepärast ma olen selle muudatusettepaneku vastu Eh, suur tänu, ütleb proua esinaine, suur tänu nende sõnade eest, alustame hääletusega muudatus neli poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. palutakse ka elektroonilist kontrolli. kas teil on hääletuskaardid kaasas? okei okay,, then I m opening the vote. hääletus on avatud siiski proua esineja vabandab ja ütleb, et hääletusmasinad veel ei tööta. kuid nüüd on hääletus suletud jah, äh, kaheteistkümne vastuhäälega kaheksa poolthääle vastu lükati tagasi proua Vastos ei kuule, mida öeldakse saalist ilma mikrofonita. okei okay,, from, from amendment six if alates muudatusettepanekust kuus võime hääletada plokkide kaupa, kui olete nõus. siiski ei, öeldakse saalist, nüüd muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek number seitse, hääletus on avatud. kakskümmend neli antud häält, kolmteist poolt, üksteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek number kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, poolt. protseduuriline küsimus, proua Lulling. proua esinaine, kas muudatus üheksakümmend, muudatusettepanek number üheksa 90 ei ole mitte vastuvõetamatu, sellepärast et me ei saa anda ju äh, naiste õiguste komisjonile parlamendi äh, kodukorras mingisuguseid erandeid, äh, parlamendi kodukord kehtib kõikidele komisjonidele ja seega minu meelest on see muudatusettepanek esitamisreeglitele vastu. tähendab, ei vasta esitamisreeglitele. Mais, mais non, c'est pas ça, tu dois lire okei okay,, madam Luling va.... suur tänu, proua Luling, selle märkuse eest. AFCO komisjonis öeldakse, et äh, vastutavad komisjonid kutsuvad üles ja kuna on kasutatud sõnastust kutsuvad üles, siis me võime seda, äh, seda kasutada, me ei sunni neid millekski. Äh, proua Lulling me ju peame tagama selle, et äh, teised komisjonid analüüsiksid, äh, et kõik komisjonid analüüsiksid seda sellisel juhul, sellepärast et me ei saa midagi nõuda naiskomisjonile, mida teistel komisjonidel ei ole. seda loen mina siit välja, proua esinaine ütleb, et vaatame seda asja äh, hääletame praegu läbi, vaatame, mis saab täiskogus öö, täiskogu siis kontrollib seda asja või vabandust, sekretäriaat kontrollib asja enne täiskogusse jõudmist okay.. Okay, so in relation to this adapt uh, amendment nine. muudatusettepanek number üheksa võeti vastu seega. ja nüüd hääletusele muudatusettepanek number kümme. We have to vote on nine.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 sotsialistidest on üks inimene üle, nii et võtke oma kaart välja. avan hääletuse uuesti. hääletus on nüüd suletud. kakskümmend neli häält, kümme poolt, kolmteist vastu, seega muudatusettepanek on tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu erapo- äh,, vastu võetud, kontrollime. muudatusettepanek number viisteist, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number kolm poolt, vas-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, resolutsiooni eelnõu muudetud kujul hääletusele, hääletus on avatud, see on elektrooniline hääletus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 Okej, okay, då fortsätter vi mötet. hea küll, läheme edasi oma koosolekuga ning eh, päevakorrapunkt number seitse, eh, aasta kaks tuhat kakskümmend ja naiste väljavaated Türgis. proua Boskuur saab sõna, palun. Thank you, thank you, chair um,. As you know tänan, esimees, nagu te teate, proua Poskur vabandab hetkeks, nagu te teate, minu viimane raport naiste olukorrast Türgis oli aastal kaks tuhat seitse ja oli vaja nüüd üle kontrollida, millised on olnud arengud, mulle jäi mulje, et naiste olukord Türgis halvenes päevast päeva, kuna iga päev ajakirjanduses räägitakse tapetud naistes. ma uurisin asja, ma olen kuul-, läbi viinud ka avaliku kuulamise, olen kaks korda külastanud Türgi, et ise olukorraga tutvuda. olen äh, kohtunud mitmesuguste sidusrühmade seitsme ministriga, Euroopa Liidu asjade ministri, sotsiaal- ja perekonnapoliitika ministriga, siseministriga, justiitsministriga, tööministriga, haridusministriga ja rahandusministriga ma olen kohtunud parlamendi esindajatega ka opositsioonierakondadest ja vabaühenduste esindajatega, kes töötavad naiste õiguste teemal ja naistevastase vägivalla ning naiste tööhõive parandamise nimel. olen kohtunud ka ametiühingu esindajatega, olen külastanud ka varjupaikasid ja olen kohtunud ning vestelnud perevägivalla ohvritega ja olen kohtunud ja vestelnud ka edukate naistega erinevates tegevusvaldkondades, kes on nagu need eeskujuks äh, naistele ja tütarlastele Türgis ja ma olen mõistnud, et on vaja saavutada paremat olukorda vägivallavastases võitluses, on vaja tõsta naiste tööhõivet, äh, üle saada naiste madalast osalustasemest, eriti kohalikul tasandil ja kõiki neid küsimusi mainin ma ka oma raportis, kaasa arvatud teen ettepanekuid parandusteks kuid ma täheldasin ka positiivseid arenguid, äh, see sooline lõhe äh, alushariduses on peaaegu ületatud laste kooli saatmata jätmine kriminaliseeritakse, sunniviisilised abielud kriminaliseeritakse ja tee, on valmistamisel ka uus seaduseelnõu, millega võideldakse naistevastase vägivallaga, mis esitatakse Türgi parlamendile ja äh, selles osas toimub hea koostöö ministeeriumite vahel. oma raportis olen loetlenud ka soovitused, äh, kuidas parandada olukorda probleemsetes valuga valdkondades, eriti naistevastase vägivallas, naiste varjupaigad, sotsiaalkindlustuses, sellest, et tagada äh, kättesaadavad lastehoiuteenused, tagada osaajaga töötamise võimalused ja kutsun üles ka nullsallimusele äh, naistevastase vägivalla pool Türgi on omaks võtnud ka nullsallivuse poliitika piinamise suhtes ja selle tulemused on olnud äärmiselt positiivsed ma nimetasin oma pea, raporti pealkirjaks naiste vägi, väljavaated Türgis aastaks kaks tuhat kakskümmend, sest ma tahtsin luua paralleeli ka Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend üks. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia prioriteete on kaasav grow, kasv eh, ning naiste osaluse suurendamine. kõikide minu poolt läbi viidud küsitluste käigus mõistsin, et et äh, on midagi ühist, valitsus, vabaühendused ja opositsioonierakonnad kõik ütlesid, et on vaja muuta mõtteviisi selleks, et muuta ühiskonna patriarhaalset struktuuri äh, ja üles ehitada ta soolise võrdõiguslikkuse põhimõttele. see on olulise tähtsusega, et teha lõpp soopõhisele vägivallale, suurendada naiste osalusmäära ja suurendada naiste mõjuvõimu üldiselt selles osas on massiteabevahenditel oluline roll, kuid taoline muudatus äh, saab toimuda ainult siis, kui on mehhanism, äh, mis loob vastavad rollimudelid tütarlastele ja ka poistele ja räägib sellest, milline on naiste osatähtsus ja roll Türgi tulevikus ja teiseks kaasatas mehi ka selle mõtteviisi muutmise protsessi. ma usun, et see teine äh, aspekt võiks realiseeruda nii-öelda soode alliansi äh, raames, äh, mis tooks kokku Türgi mehed ja naised, keda ühendab huvi üles ehitada soolisel võrgustikul põhinev tuleviku Türgi. nii palju ma soovisin oma raportis öelda, ootan teiepoolseid sõnavõtte ja ootan koostööd selles küsimuses. Tack så mycket för det och då lämnar jag... Eh, suur tänu, proua Paskur. kui kolleegid soovite sõnu, sõna, siis palun. ma ei suuda läbi teie, ma ei suuda näha täpselt teie nime siin, seega annan teile sõna. niisama. Szanowni Państwo, jak wiemy, e, sytu- suur tänu, härra esimees, loodetavasti tuleb ka see päev, kus te oskate seda nime hääldada. Eh, nagu te teate, kolleegid, eh, naiste olukord eh, Türgis on hakanud tasapisi paranema, kuid endiselt on väga palju vägivalda naiste vastu. ja väga raske on selle vägivalla vastu astuda, sellepärast et ühiskond üldisena ei toeta seda eriti laialt. me peaksime eh, vägivallatsejate vastu võtma karmimaid seadusi või soodustama nende seaduste vastuvõtmist Türgist. üks näide näiteks eh, kaheksateistaastasest tütarlapsest, kelle mõrvas ta enda vend, kuivõrd ta oli abiellunud ilma oma isa eh, loata, ilmselge näide aumõrvast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 see abielu läks lõhki, tüdruk pöördus koju tagasi ja siis äh, mõrvas äh, ta selle teo eest tema vend. Äh, vend jäi karistamata, seadusi tuleks aga niimoodi muuta, et selliseid asju Türgis enam juhtuda ei saa. ma tahaksin tänada proua Boskuuri selle väga ilusti tasakaalus oleva raporti eest. wobec kobiet i ochroną ich praw w rodzinie. Odnoszę się tu e, do räägitakse, et Türgis tuleb võtta kasutusele tugevamaid meetmeid, et kaitsta paremini oma naisi ja see on minu raporti põhipunkt, millele ma tuginen on, Türgis on vastu võetud uus seadus, millel on, mis on väga oluline just seetõttu, et ta lõpetab ära eh, traditsioonid, mis on äh, Äh, väga süvenenud, mis on äh, kohustuslikud abielud, kus vanemad lepivad omavahel kokku ning noored äh, sunnitakse omavahel abielluma ja samuti aumõrvade osas on see seadus me teame, et Türgis naiste õlgadel lasub väga tugev sotsiaalne surve ning väga oluline on see, et väikesed tüdrukud kindlasti käiksid koolis ja nad ei jääks kirjaoskamatuteks see annab võimaluse ka hilisemas elus naistel osaleda aktiivselt majanduselus ning me teame, et haridus on kõige selle esimeseks aluseks. naised peavad aktiivsemalt osalema ka tööelus ning me peame suuremat tähelepanu sellele suunama, sest naistele tuleb anda võimalus pääseda Äh, tööellu, nad äh, võiva, peaksid saama parema professionaalse ettevalmistuse. sellepärast on mm, oluline ka võimaldada naistele osaleda koolitusprogrammides suur tänu, proua Meissner! Ähm, ich komme aus einem Land, aus Deutschland, wo es viele Türken gibt, die schon in der dritten Generation äh, meil on Saksamaal väga palju kolmanda põlvkonna türklasi. meil on väga suured immigrantide kogukonnad Saksamaal. väga paljud nendest on hästi lõimunud ühiskonda ja naisi ning mehi koheldakse perekondades võrdselt kuid teatud peredes on siiski endiselt äh, veidi veel maha jäänud mõtteviis ning naisi ei kohelda võrdselt, räägitakse endiselt aumõrvadest, neid pannakse toime näiteks ka Itaalias. mina ütleks, et tegemist ei ole siin mingi auga, need on mõrvad ja, ja punkt. tegemist on äh, mõrvadega, mis toimuvad perede siseselt, kuid tuleb ära lõpetada sellise nähtuse olemasolu. kuid ütleme, et esimesi samme on tehtud ning äh, kampa-, ning äh, külades on olukord väga erinev äh, võrreldes Türgi linnadega meie. meie olukord Türgi linnades sarnaneb sellega, mida meie ette kujutame endale lääneriikides, kuidas peab olema linnaelu. kuid külades tihtipeale on olukord palju rohkem maha jäänud. seega me peame kindlasti jätkama ja pidevalt seda tööd läbi viima naiste õigusi tuleb austada, seadused on vastu võetud, mis naisi kaitsevad, neid seadusi tuleb täita. tütarlastele tuleb anda pääs koolidesse, ülikoolidesse, tuleb luua varjupaikasid. Türgis tuleb läbi viia tõeline revolutsioon. kui Türgi edeneb selles suunas siis me võime Türgit näha ka oma partnerina. on olemas juba käimasolevaid projekte, mida Euroopa Liit on äh, finantseerinud, kuid me peame kindlasti suurendama finantseeringuid, sest äh, projektid, milles me osaleme ja mis on vajalikud selleks, et naiste olukorda parandada, me soovime, et Türgi valitsus oleks tugevamal seisukohal ma tänan Emine Poskurti selle raporti eest, kes äh, tegi ära väga suure töö oma raportiga, nii et tõesti ma tänan ja ma toetan seda projekti igati. Äh, suur tänu. proua Papadopoulou. Sorry. Thank you very much uh,, chair tänan, esimees. suur aitäh teile. tänan, esimees, ma lugesin raporti hoolikalt läbi. minu arvates see kujutab proua Peskuri poolt väga head jõupingutust, millega ta soovis kirja panna kõik need muutused, mis on Türgis aset leidnud äh, seadustes ja tutvustab seda ka komisjonis selleks, et äh, anda ülevaate muutustest, olukorra paranemisest. ma olen jälginud naiste olukorda ja aumõrvade olukorda, sundabielusid, eh, naiste ebaseadusliku kinnipidamise küsimust viimase kahekümne aasta jooksul. ma osalesin ka Euroopa Nõukogu töös ja tutvusin ka olukorra eelmistel aastatel ja sellega seoses on väga palju aspekte, vaatamata raportööri optimistlikule lähenemisele, vajavad raportis suuremat tähelepanu, sest ei piisa alati heast seadusest, õigusaktidest, väga oluline on, kuidas neid seadusi ellu viiakse, jõustatakse. ja jõustamise poole pealt ma ei ole päris kindel, et Türgi ametivõimud on palju pingutanud, aumurvade olukord on siiski veel murettekitav, endiselt murettekitav äh,. väga palju on vägivalda naiste vastu, sundabielud, eriti kolmeteist, neljateist, kuueteistaastaste naiste puhul, need on väga noores eas naised ja sundabielude küsimus on oluline teema ja on väga hea, et see on kaasatud raportööri. naiste kirjaoskamatus miljonite naiste puhul, eriti kurdi päritolu naiste seas, on fakt ja seda ei ole võimalik eitada, sama kehtib ka naiste vaesuse kohta. ma olen külastanud Türgit ühisparlamentaarse komisjoni liikmena käinud Türgis, olen ise oma silmadega näinud, kõrvadega kuulnud, mida sellest räägivad naisteühendused ja mida räägivad kurdi naisteühendused. ja ei piisa ainult ametiisikutega kohtumisest, tuleb kohtuda ka naisteühenduste esindajatega, nende inimestega, kes on kaasatud sellesse võitlusesse, on vaja ära kuulata tavainimeste naiste hääl äh, Äh, kes räägivad parematest võimalustest hariduse saamised ja äh, mm, alus- ja põhihariduse osas on äh, positiivsed edasinihkeid, kuid kõrghariduses, kui palju on ülikooliharidusega naisi ja millise ametikoha nad saavad pärast ülikooli õpingute lõppemist. mis puudutab naiste varjupaikade olukorda, siis mina ei ole rahul oluga, vastavalt Euroopa Nõukogu jaoks peaks olema viiekümne tuhande elaniku kohta üks varjupaik, kuid Türgis on nende arv väga väike võrreldes miljonite inimestega, kes Türgis elavad. seega minu soov on, et ähm, nendes küsimustes antakse rohkem aru ja seetõttu ma tegin ka muudatusettepanekud, mulle meenub proua Omeni raport, mis koostati eelmisel aastal ja ka Euroopa Nõukogu raport samas küsimuses. Äh, äh, raport viitab ka mm, mm, peatükile kakskümmend kolm ja ma olen selle vastu, tegemist on poliitilise küsimusega, nagu te teate, äh, kui me räägime läbirääkimistest, peatükkidest ja ja Euroopa Liidu Nõukogu on tagasi lükanud kaheksa peatükki, sest osa peatükke ei lähe edasi protsessi järgmisele etappi, kuna neid blokeerivad Küpros. teised peatükid ei tule arutusele läbirääkimiste järgmises voorus, kuna neid blokeerib Prantsusmaa. seega meie kui komisjoni ülesanne on vaadata läbi naiste silmade nendele peatükkidele, et need peatükid taas avataks, sest need on olulised poliitilises mõttes ja nendel on väga palju tagajärgi, tegemist on poliitilise küsimusega. mina isiklikult olen selle peatüki taasavamise vastu. suur tänu. proua Kosta. Ehm, aitäh, esimees. ma pean tunnistama, et tõepoolest äh, Emine Poskut on koostanud väga huvitava raporti ja siin tuuakse ära ka tema kohtumiste tulemused erinevate inimestega. tegemist ei ole teoreetilise dokumendiga, vaid tõepoolest on läbi viidud analüüs kohalikes oludes. mulle tundub ka väga huvitav see ettepanek üritada visandada äh, analoogiline visioon äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend raamprogrammiga, mis annab ka käesolevale äh, dokumendile poliitilise äh, tähenduse. siin niimoodi saame me läbi viia olulised tulevikustrateegiad äh, seoses Türgi naistega. ma tahaksin ainult rõhutada kolme punkti. lisaks sellele, mida juba eelnevalt öeldi, ma tahaksin öelda, et minu arust tuleks rõhutada veelgi mm, jälgimist või kontrolli, kuidas naised äh, osalevad äh, Euroopa Liiduga partner, partnerluses. on mitmeid peatükke, mis puu-, seda teemat räägitakse erinevatest programmidest äh, noorte liikuvuse osas, nende väljaõppe, töö osas, ma arvan, et Euroopa Parlamendi seisukohast tuleks anda olulisemad, panna suurem äh, rõhk äh, kontrollile, kuidas äh, seda läbi viia. selle kõige aluseks on loomulikult mõttelaadi muutus ja kuidas seda kõike viia Euroopa perspektiivi. mina olen ka käinud Istanbulis ja mul oli õnne osaleda ühes assamblees, kus võrdõiguslike, võrdõiguslikkuse ja perepoliitika ministeerium pidas oma koosolekut ja ma nägin tõesti, et suhtumine on hakanud muutuma. ma panin tähele, et ka need naised, kes osalevad aktiivselt äh, Türgi poliitikas, äh, need naised on mures, sest nad tunnetavad et Euroopa Liit ja võib-olla ka avalik arvamus Euroopas ei anna neile küllaldaselt solidaarsust. ma arvan, et me peame neid julgustama ja tugevdama äh, meie suhteid, mitte et äh, Türgi naised meist kaugene, kaugeneksid me peame jääma väga tasakaalukale positsioonile, me ei pea liiga palju õpetama ja hindama, anna, andma, andma hindeid, kuid me peame neid äh, toetama, tunnustama tehtud tööd ning äh, näitama Türgi naistele, et Euroopa avalikkus on väga huvitatud nende olukorrast. Äh, veel üks oluline asi on töö ja teenused ma leian, et väga madal protsent ähm, naisi, kes osaleb Türgi tööelus ja väga vilets olukord äh, teenustes lastehoiu ja vanurite assistentsi osas, siis minu arust sellega tuleks kindlasti tegeleda ähm, minu arust on tegemist siin ka medali teise küljega siin on loomulikult, äh, rääkides koolitusprogrammidest, väljaõppest, on, ei saa alati seostada kõike majanduskriisiga, vaid äh, kui me räägime koolitusest, siis see peaks automaatselt minema ka tööellu äh, sisenemise lihtsustamiseni. veel üks oluline punkt mida ma tahaksin äh, siia lisada, ei ole mitte ainult sundabielude osas või aumõrvade osas. minu arust tuleks rääkida ka religioossest pluralismist. näiteks kui eksisteerib siiamaani veel raskus nendel Türgi naistel, kes ei ole islami usku, nad ei saa abielluda teisest religioonist meestega, eh, tuleks, eh, nende olukorda tuleks eh, parandada. erinevate kultuuride, erinevate religioonide vahelisi suhteid tuleks edendada, julgustada ja tagada nende kindlus, aitäh! Tack för det och då går ordet till Mrs. Kratsa. Suur tänu, proua Kratsa. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την κυρία Μποσκούρτ η οποία με την έκθεσή της σειρά... Suur tänu, ma tahaksin tunnustust avaldada proua Boskuurile selle raporti eest juba aastaid oleme me pidanud äh, huvitavaid arutelusid hetkeolukord korra kohta Türgis ähm, ja me teame väga hästi, millist poliitilist vastutust me kannatame. see raport on väga hästi ajastatud, sellepärast et Türgi on praegu asunud liitumisläbirääkimistesse ja äh, sellel pikal Euroopa Liidu liitumise teel on Türgil teatavaid tõkkeid naiste olukord ühiskonnas, naiste roll ühiskonnas on üks nendest probleemsetest kohtadest Äh, sellepärast et ähm, tegelikult naiste olukord peegeldab väga hästi ühiskonna demokratiseerumise astet ja on oluline, et, ähm, et need põhiväärtused Türgis kinnistuksid. kõikjal maailmas on naistel suuremad probleeme kui meestel, seega Türgi peab töötama pidades silmas inimõigusi, õigusühiskonda ja see puudutab nii kohalikku taset kui ka seda, kui nad soovivad liituda Euroopa Liiduga. seega tuleb luua uus mudel er-, ja peame, me ei tohi unustada ka Araabia kevadet, tegemist äärmiselt olulise mudeliga. ma võtan osa missioonist, mille Euroopa Parlament korraldab eh, Tuneesias ja hetkel me võime kohtuda poliitikutega, vabaühendustega, naistega. Türgi peaks olema mudeliks kõikidele nendele riikidele. kui austatakse naiste õigusi, Türgi võiks tõepoolest luua äh, mudeli kõikidele nendele araabia riikidele, kes võiksid seda järgida Türgi peaks andma Araabia riikidele, saatma tugeva sõnumi. kui nad soovivad võtta endale selle rolli, siis nad võtavad endale ka väga suure vastutuse. siin raportis on väga huvitavaid aspekte vastutus loomulikult jaguneb, ma ei taha korrata kõiki teisi, loomulikult õigusaktid, nende kohaldamine on olulised, sest ehm, selle vastu on siiski veel tõrkeid, samas, samuti ka Türgi enda parlamendis, kuid loomulikult nad võivad hääletada ja seadusi vastu võtta ja see on juba samm edasi me peame vaatama, millised on vastutused seadusandluse rakendamisel, kas kohtunikke koolitatakse piisavalt, politseinikke, kas neid julgustatakse, et viia läbi kampaaniaid, et teadvustada naisi oma, nende õigustest. me peaks pakkuma välja midagi väga konkreetset. komisjon kogub äh, mm, kokku statistika, jälgib, kuidas viiakse läbi äh, programmid Türgis. meie küsime komisjoni käest äh, mõjuhinnanguid selle kohta ja me tahaksime näha, kuidas kuidas riik toimib loomulikult kõike seda, et äh, olla kindlad, et naiste õigusi, äh, inimõigusi austatakse. me peame olema kindlad, et äh, mitte mingil moel kedagi taga ei kiusata, ka mitte re religioossetel põhjustel. me ei pea keskenduma mitte ainult headele eeskujudele me ei pea rääkima ainult teadlastest, pankuritest, naisettevõtjatest, suurtest linnadest. samal hetkel peame me ka meelde tuletama suurt segadust, mis endiselt valitseb äh, kurdi regioonides. tegemist on äh, kandidaatriigiga ning äh, nad peavad äh, vastama kõikidele kriteeriumitele. ma tänan äh, proua Poskurti ja ma usun, et me peame kõik olema väga tähelepanelikud, kuidas ja millist sõnumit me tahame levitada. aitäh! Tack för det och eh, då lämnar jag över ordet till Mrs Matera. Suur tänu, proua Matera. Grazie, president. aitäh, esimees. nii nagu juba raportöör rääkis ja andis meile põhjaliku ülevaate ja samuti kolleegide sõnavõtud, e, on selge, et naiste olukord Türgis ei ole muutunud. no see ei ole paranenud, võttes nüüd arvesse kõiki andmeid, mis on murettekitavad e, kahe tuhande üheksandal aastal koostatud andmete põhjal saja kolmekümne neljast riigist Türgi oli saja kahekümne üheksandal kohal selles osas, mis puudutab naiste palkasid, samuti naiste osalemine poliitilises elus praktiliselt juhtivatel kohtadel Türgis naisi tööl ei ole. ning ma palun oma kolleeg Potskurti käest, kes oli tõepoolest väga põhjalik ja öö, e, käis e, kohal, kohtus erinevate Türgi naistega, kas e, ta võiks, kas on võimalik võtta arvesse ja kas on võimalik kuidagi si-, võtta kasutusele kvoodid kui me arvestame, kui oluline on best practice'i laiendamine, rakendamine. mõned päevad tagasi Poolas poliitiliste valimiste ajal naiste arv, kes olid äh, hääletusnimekirjades, tänu nendele kvootidele. mina ei ole kunagi ennast varjanud äh, selle taha, kuid ma leian, et kvoodid on äärmiselt olulised ja see annaks äh, Türgi naistele võimaluse äh, osaleda poliitikaelus see tähendab, et praktiliselt hetkel Türgis naisi poliitikas praktiliselt ei ole suur tänu ja proua Tomson. Øh, äh, suur tänu. ma tahaksin tänada selle raporti eest me oleme rääkinud äh, tihti nende raportite, mida me koostame, kvaliteedist, kuid seekord seda probleemi ei ole, see raport on, on väga ilusti kirjutatud, äh, see on äh, selle tegemiseks on tehtud ära väga palju tööd, sealhulgas ka mitmed reisid äh, Türki. kui me nüüd mõtleme Türgi äh, laienemisläbirääkimistele äh, ja sellele kvaliteedile, mõtleme siis äh, loomulikult äh, naisõiguste küsimus nende läbirääkimiste lahutamatu osa on ja praegu juhtiv erakond AKV ja AKV suhtumine on äh, tõsine probleem. see on jätkuv probleem, nii nagu seda on ka naistevastane vägivald aga ei tohi unustada sellistest raportitest ähm, ka häid külgi, ega ei ole Euroopas vist palju riike, kus äh, näiteks ähm, äh, õpetajatele antakse kohustuslikus korras võrdõiguslikkuse alast koolitust, väga paljudes riikides see sugugi nii ei ole, Türgis see nii on, nii et äh, võiks olla õppetunniks ka meile on terve rida teisigi küsimusi, mille osas Türgi meist on ees, näiteks politseijõudude elukestva õppe programmid ja nii edasi, kuid loomulikult on ka väga tõsiseid suuri probleeme. Need on needsamad näiteks kvootide küsimus, millele siin juba eelkõnelejad viitasid Taanis äh, näiteks on väga palju äh, naisorganisatsioone, kes võitlevad meie õiguste eest, Türgis on neid vähem, äh, sest kuid samas teeb nii mõneski küsimuses Türgi meile silmad ette, nii nagu ma ütlesin, meil äh, on peaaegu sama palju naisi, kes lähevad ülikooli kui Türgis, kuid äh, äh, samas jõuavad nad ka juhtpositsioonidele, mida Türgis jah, tõesti tõdeda ei saa, seega ühiskonnas otsustajateks nad ei ole. aga Türgit tuleks ka kiita siis, kui see kiitus on vajalik. suur tänu, proua Klass! Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Danke schön an die Berichterstatterin für diesen Bericht. Suur tänu, esimees. Ja suur tänu raportöörile selle raporti eest. Loomulikult võib esitada küsimus, kas on õige aeg selle raporti jaoks ja kas iialgi sellist õiget aega tuleb. Ja küsimus on ka, kuidas käsitleda siin tõstetud probleeme. Me peame suhtuma avameelselt nendesse probleemidesse, kuna need on olemas selles raportis räägitakse kandidaatriigist, me räägime läbirääkimistest, mis praegu käimas, kuid seejuures on vähe abi sellest, kui me muudkui räägime Türgist diplomaatilisel viisil. ja ma vaatan, et kas see raport ei ole liiga tagasihoidlik, liiga diplomaatilises keeles kirjutatud, et kas ei oleks parem suhtuda rangemalt teistesse riikidesse Need küsimused peame endale tõsiselt esitama ka meie komisjonis. ma arvan, et me võiksime suhtuda kriitilisemalt, kui me vaatame kaheksandat punkti, siis siin on kirjas, et me pöördume targi valitsuse poole eh, nulltolerantsi eh, kehtestamiseks naistevastase vägivalla suhtes, täisleppimatuse eh, kehtestamiseks. Nad peavad seda tegema ja me peame hukka mõistma asjaolu, et naiste vastu kasutatakse vägivalda. see on absoluutne nõue, me võiksime olla otsekohesemad, konkreetsemad ja siis järgmises punktis kutsume üles äh, Türgi valitsust äh, kriminaliseerima sundabielud, see on punkt kolmteist, suurepärane, kuid äh, me peaksime teksti täiendama jõulisemate üleskutsetega. räägime haridusest, koolitusest, äh, väljaõppest, et need peaksid keskenduma naiste vajadustele, sest me teame oma pikaajalise kogemuse põhjal, et mehed ja naised äh, mõistavad teineteist paremini, kui nad oma koolielus puutuvad kokku samasuguste probleemidega, aga äh, kui äh, Türgi lapsed on allutatud nii-öelda äh, Türgi perekonnamudelile, kus poistele antakse eelised tüdrukute ees, siis jäävad probleemid kehtima. me peaks ütlema, et poisid ja tüdrukud koos koolis peaksid osa saama võrdsetest õigustest, nii et nad kasva-, nendest kasvaksid mehed ja naised, kes mõistavad võrd-, õiguslikkust ja see toob mind mõtteni, et me peaksime kontrollima ka üle koolide õppekavad, et see võrdõiguslikkus oleks tagatud. sama kehtib ka sundabielude kohta. väga vähesed sundabielujuhtumid jõuavad Türgi kohtutesse, väga vähesed äh, julgevad sundabielu kohtusse kaevata ja kui naine leiab, et perekonna otsustab, ta peab ühe mehega abielluma, siis ta peab abielluma, ta ei saa midagi ette võtta selle vastu seetõttu ma kutsuksin teid kõiki üles äh, selles väga tundlikus valdkonnas olema meelekindlamad, me peame midagi ütlema ka meie komisjoni poolt selles küsimuses, me peame nüüd välja ütlema, me peame asju õigete nimedega nimetama ja äh, peame sellesse raportisse suuremat mõjuvõimu süstima. Äh, suur tänu, äh, suur tänu kõikidele sõnasoovijatele ja suur tänu kõikide nende märkuste eest. ja nüüd sõna komisjoni esindajale härra Merkis. tere äh, kõigile, tänan esimees tegemist on äh, Türgi liitumisprotsessi jaoks olulise küsimusega ja see on ka oluline küsimus selle suhtes, kuidas naaberriigid Türgid näevad, millised on Türgi väljavaated ja selles mõttes laias laastus me toetame proua Boskuuri analüüsi neljas põhilises küsimuses. nimelt need on valdkonnad, milles tuleb veel tööd jätkata. nimelt tööhõive teiseks haridus, kolmandaks poliitiline esindatus ja neljas naistevastane vägivald. arutelu on olnud elav ja see on positiivne. Äh, need küsimused on rasked, äh, nende lahendamine nõuab aega ja ma arvan, et me peame mõtlema ka selle peale, millised andmed meie käsutuses on ja selles mõttes raportööri raport juhib tähelepanu ka edusammudele, kuid samas toob välja ka need tegevusvaldkonnad, milles Türgi ametivõimud, kodanikuühiskonna esindajad ja sidusrühmad peavad tegema suuremaid jõupingutusi selleks, et vastu võetud õigusaktid eh, jõustuksid ka tegelikkuses, nii poliitilises kui ka sotsiaalses tegelikkuses Äh, kui on mingid konkreetsed küsimused, ma võin selle juurde tagasi pöörduda, kuid hetkel ma lõpetan oma sõnavõtu. proua Papadopoulou. mul on küsimus komisjoni esindajale ma ei tea, kas tõlge oli õige või mitte, kui te ütlesite, et neid küsimusi ei ole lihtne käsitleda, kuid me rääkisime väga konkreetsetest asjadest, sundabielud naiste puhul, kes on väga noores eas, aumurvad ja nende puhul on ka andmeid. kahjuks nende kohta statistilisi andmeid ei säilitata, kuid Euroopa Nõukogus, kui te otsite erinevatest raportitest, leiate väga palju kohti, kus selle probleemile on tähelepanu jõudnud. miks te arvate, et neid küsimusi ei ole kerge lahendada? sest tegemist on asjadega, mis on aastakümneid jätkunud ja on eluliselt tähtis, et komisjon äh, võtab väga kindla seisukohta, sest möödunud aasta proua Omeni raport ja ka üle-eelmise aasta raportis sisaldusid terved lõigud nende äh, aspektide kohta ja kui me ei suhtu järjekindlalt ja karmilt nendesse küsimuste ega rakenda kindlaid meetmeid, siis me arutame neid küsimusi veel ka järgmiste aastakümnete jooksul ja see ei ole õiglane. kui Türgi soovib Euroopa Liiduga liituda, siis Türgi peab tegema edusammusid mitte ainult seadusandluses, vaid ka võetud kohustuste jõustamises ja siiani ei ole seda täheldatud poliitilises mõttes. Nad on kohustatud protokolli allkirjastama, nad ei ole seda teinud, nad on kohustatud tunnustama teisi riike, minu koduriiki Küprost, nad ei ole seda teinud. ja mille põhjal te siis usute, et kui Türgi muudab oma seadusandlust ja viib läbi muutuse, et nad täidavad tõesti neid kohustusi, mis nad on võtnud selleks, et liituda Euroopa Liiduga, ma tahan teilt kuulda kindlat vastust. Makridis, please härra Makridis, palun. tänan, tänan nende küsimuste eest. ma tooksin näite. perekonnakaitseseadus, mis võeti vastu üheksakümne kaheksandal aastal, seda muudeti aastal kaks tuhat seitse, et laiendada selle kohaldamisala ja nüüd me oleme lugenud ajakirjandusest, et seda seadust muudetakse veel täiendavalt, et muuta ja laiendada seda kohaldamisala me peame tutvuma nende kavandatavate muudatustega. mida ma mõtlesin, ma ütlesin, neid põhiküsimusi ei ole kerge lahendada, sest asi ei piirdu ju ainult õigusaktide vastuvõtmisega ja nende jõustamisega äh, äh, administratiivaparaadi ja ka õigusaparaadi kaudu. see tähendab ka muutusi ühiskonnas. ja seda ei ole võimalik üleöö saavutada sel põhjusel ma ütlesin, et me peame jälgima asjade kulgu, dünaamikat, stimuleerima neid protsesse. me peame julgustama kõiki Türgi sidusrühmasid, kes soovivad niisuguseid muutusi. me peame julgustama äh, ametiasutuste koostööd kodanikuühiskonnaga, koostööd parlamendis, selleks, et tulemused saavutataks nii kiiresti kui võimalik me jälgime olukorda Türgis. ma arvan, et meil on selge ülevaade äh, arengutest Türgis, äh, mis on kajastatud ka eduaruandes ja järgmine eduaruanne avalikustatakse homme ja me loodame, et see eduaruanne edu,, eduaruanne annab ka selge ülevaate naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse kohta Türgis. seda ma mõtlesin oma sõnadega, sest asi ei piirdu ainult õigusaktide vastuvõtmisega, see ei ole mitte ainult haldussüsteemi ja õigussüsteemi töö küsimus, vaid see puudutab ka mõtteviisi muutust, mõttelaadi muutust ja protsessi ühiskonnas ja ma arvan, et ka proua Poskurt on selle küsimuse oma raportis tõstatanud. suur tänu komisjonile ja lõpetuseks annaksin sõna uuesti meie raportöörile proua Poskurtile. suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada kolleege selle tagasiside andmise eest ja toetuse avaldamise eest. paari sõnaga kommenteeriksin tehtud märkuseid mulle meeldib, et toetate nulltolerantsi põhimõtet, minu meelest see on tõesti ainus viis, kuidas vastu seista naiste vastu suunatud vägivallale. ja oma raportis olengi ma kõige rohkem keskendunud mitte seaduse sõnale, vaid sellele, kuidas seda praktikas ellu rakendada, kuidas tagada, et sellest äh, ka reaalsuses midagi välja tuleks see on minu meelest väga selgelt siin raportis äh, ka kajastatud. kaks kolleegi viitas aumõrvade näitele ja ma arvan, et võib-olla tõesti peaks midagi konkreetsemat siia raportisse panema, nii et olen valmis lisama siia lõike koos kolleegidega, kellele see teema on südamelähedane. eelarve küsimus, jah, tõesti, proua Maisner, teil on õigus ja sellepärast äh, ma pöördusingi seekord Rahandusministeeriumi poole oma küsimustega. Äh, seaduseid võib äh, luua lõputult ja igasugused kaunid strateegilised kavad on küll väga toredad, kuid nendest ilma rahata ei ole mingisugust kasu ja rahandusminister rõhutas seda, et rahandusministeerium eraldab nii palju vahendeid, kui on vaja vägivalla lämmatamiseks ja oluline on praegu rõhutada siin seda, et praegu on Türgis suur kalduvus äh, vägivallale vastu seista, mitte sellepärast, et Euroopa seda tahaks. meie jaoks on oluline, et Türgi midagi ära teeks loomulikult, aga ilmselt on see vägivallavastane tendents pigem tõusetunud sellest, et inimestel on kõrini sellest, nii et ärgem unustagem seda. nüüd haridus mitte ainult ülikooliharidusest ei peaks me rääkima, nii nagu ka Brita ütles. ülikooli tasemel on väga paljudes teaduskondades äh, naisi rohkem kui mehi, kuid probleemiks on kutseharidus. Türgis nimelt äh, on suur töökäte puudus äh, ja suur äh, vajadus äh, kutsehariduse järele nii poiste kui ka tütarlaste seas. oma raportis ma äh, ruumi kokkuhoiu huvides ei rääkinud varjupaikadest, kuid ma olen neid varjupaiku väga palju külastanud ja kõik need naised, kes on sunnitud seal elama, on meile öelnud, et me tahame töökohta, tahame iseenesega toime tulla, tahame oma lapsed ise ära toita ja nad on huvitatud elukutse omandamisest selleks, et töökohta saada. projekte on, kuid loomulikult need projektid peaksid olema äh, rohkearvulisemad äh, ja, ja ka üle riigi paremini hajutatud, sellepärast et äh, naised peavad tõesti majanduslikus mõttes iseseisvaks kujunema niimoodi olen ma oma raportis siis öelnud, et loomulikult äh, varjupaikade arv peaks olema suurem, Euroopa Nõukogu on ka seda nõudnud. ja tõesti peaks olema iga viiekümne tuhande elaniku kohta üks varjupaik, praegu seda me ei ole veel saavutanud. rääkisin sellest ka õigusministeeriumis ja siseministeeriumis, kes ütlesid, et nad kavatsevad siis lisaseaduse vastu võtta, võtta selleks, et tagada osades piirkondades rohkem varjupaiku. sest et vastavalt Türgi rahvaarvule peaks tegelikult neid varjupaiku olema umbes kakssada, aga sinna nii nad kindlasti ei ole jõudnud, nii et probleeme on palju. peatükk kakskümmend kolm, minu meelest on tegemist võtmeküsimusega, miks? sellepärast, et see on põhiõiguste peatükk. kui me Euroopas tahame tõesti mingisugust mõjuvõimu omada üldse Türgis, siis peaks Euroopa Komisjon põhiõiguste teemale pidevalt tähelepanu pöörama. ja ega see peatüki avamine ei ole blokeerunud praegu lisaprotokolli tõttu, vaid hoopis äh, kahepoolses probleemis Küprosega on asi nii et äh, tõesti, kui me räägime naiste olukorrast äh, Türgis, siis just nimelt põhiõiguste äh, alases seadusandluses tuleks suuri samme astuda ja sellepärast ma olen sellele oma raportis nii palju ka tähelepanu pööranud. naised ja poliitika, kolleeg Costa ja, ja Matera viitasid sellele, jah väga tähtis küsimus äh, viimastel valimistel oli valimisnimekirjades naiste osakaal neliteist protsenti, kuid see peaks olema märksa kõrgem. ja kindlasti äh, Euroopa ja Türgi naiste vaheline koostöö on siin oluline. mainiti siin äh, väga oluliselt, proua Tomson, et Araabia riikide jaoks võiks olla Türgi heaks eeskujuks naisõiguste kaitsmise osas ma tõesti loodan, et ähm, see nii kujuneb, äh, võib-olla paraneks läbi selle äh, Araabia riikides naiste olukord. Brita Tomson rääkis veel äh, äh sundabieludest sellest nüüd täpsemalt rääkides, tegelikult on need juba praegu seadusega keelatud Türgis, aga selle eest ei saa karistada vastavalt äh, karistusseadustikule. ja nüüd on tulemas siis seadusmuutus, äh, väga oluline samm minu meelest, kus äh, lähevad siis kriminaalkuritegude alla sundabieludele sundimine, kuid mittetulundusühingutelt kuulsin näiteks selliseid näiteid, et üks noor äh, tüdruk äh, sunniti abielluma mehega, kellega ta ei tahtnud abielluda ja siis selgus talle, et see on tegelikult seadusvastane tänu äh, ühele projektile, mis tema omavalitsuses läbi viidi ja ta sai teada, et tal on võimalik äh, pöörduda kohtutesse ja tühistada see abielu ja tõsiasi, et tal see info oli, eh, läks ta siis oma vanemate juurde ja ütles, et teate, pärast seda abielu ma lihtsalt lähen kohtusse ja lasen selle tühistada. ja sellest piisas nendele vanematele, et mõista, mm, et nii see lihtsalt ei lähe. seega ülioluline on naistele nende õigustest eh, teada andmine. Ida-Türgi piirkonnas on vaja eh, just nimelt selles osas väga palju ära teha, sellepärast et äh, naiste õigused on paljuski tagatud, kuid nad lihtsalt ei tea, et see on ka tagatud. ametiühingud. väga raske on Türgis ametiühingu liikmeks üldse saada, olgu tegemist siis meeste või naistega, kuid naiste puhul siis veel mingisugune eraldi tõke liikmeks astumisel, sellepärast et äh, selge on see, et ametiühingute liikmelisuse seas mitmekesisus tagatud ei ole haridus ja, ja poiste hari-, poistele hariduse andmise aspektist räägiti väga palju. sellest olen rääkinud ka oma raportis, et et nii äh, poiss kui ka tütarlaste seas äh, tuleks äh, haridust edendada, nii mehed kui naised, kõik peaksid panustama suhtumise muutmisesse. jah seega peaksime äh, ka poistele õpetama soolise võrdõiguslikkuse alaseid teemasid. nii palju siis minu poolt, ootan edasist koostööd kolleegidega ja, ja veel kord suur tänu märkuste eest. suur tänu, ütleb härra esimees. proua Panatopolu. Very short connection. ma teeksin ühe siiski äh, paranduse peatükk kakskümmend kolm avamine ei ole praegu kinni bilateraalse küsimuse taga, sellepärast et Küprosel ja Türgil ei ole, Türgil ei olegi bilateraalseid suhteid. Türgi pole Küprost tunnustanud ja seega meil ei saa olla kahepoolseid suhteid. see on Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi ja Türgi vaheline küsimus, mitte Küprose ja Türgi vaheline küsimus, faktiliselt on asjad praegu nii, Euroopa Liidu dokumendis on see ka väga selgelt kirjas selles samas, mis mul siin on jah, hea küll. suur tänu, proua Poskurt, selle raporti eest ja suur tänu kõigile veel kord, kes arutelus osalesid. mis puudutab kalendrit, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateist oktoober, keskpäev alus hääletame kakskümmend üks, kakskümmend kaks november ning äh, täiskokku jõuab asi äh, kaheteist, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaanuaris, nii palju siis sellest punktist. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt punkt number kaheksa, Euroopa Ühistu põhikiri töötajate kaasamise osas ja kõigepealt annaksin sõna meie arvamuse koostajale, proua Estreilale. Eh, um tänan esimest, tegemist on raportiga, mis on suunatud eh, juhtkomisjonile, mis on töövõimekomisjon, see on lühiraport, eh, koosneb viiest punktist, kuid nimetatud viis punkti keskenduvad olulistele küsimustele. nagu te teate, väga paljud naised äh, otsustavad luua ühistuid selleks, et täita oma sotsiaalseid ja majanduslikke vajadusi ja selleks, et äh, täita ka oma vajadust olla ettevõtja ja toota selliseid tooteid, mida nad saavad teistele müüa ja seega osaleda äritegevuses. nimetatud ühistud on juhitavad demokraatlikult ning esindavad selliseid väärtusi nagu vastastikune abistamine, vastutustundlik suhtumine, äh, võrdsus, solidaarsus. Äh, need on põhiväärtused ühistute puhul ühistute tegevuse keskmes on inimesed ja see annab ühistu liikmetele võimaluse otsustada demokraatlikult, millisteid strateegiaid järgida oma eesmärkide saavutamiseks. me räägime sotsiaalsetest, majanduslikest ja kultuurilistest eesmärkidest. ühistud suudavad reageerida naiste praktilistele ja strateegilistele vajadustele ja kuna tegemist on ühistutega, kuuluvad nende liikmetesse nii mehed kui naised. mehed ja naised teevad tulemuslikult koostööd võrdsetes tingimustes. ka naisliikmed ja naistöövõtjad ja ka meestöövõtjad ühistutes suudavad äh, teenida endal elatist, tagada selline elatustase, mis võimaldab neil osta endale kodusid, maksta sotsiaalkindlustust ja nii edasi, see on positiivne. aga alati on ka mündi teine pool ehk negatiivne külg. asi on selles, et ühiskonna pinna peal tegutsevad need ühistud, seega neid mõjutab ka olukord ühiskonnas ja võrdõiguslikkuse olukord ühiskonnas. ja siiski diskrimineeritakse naisi, kui me räägime ka ühistute juhtorganitesse valimisest. Äh, sest ka ühistute juhtorganites on enamikus mehed ja kui me vaatame Euroopa ühistut ja Euroopa ühistu statuuti, siis see annab neile võimaluse edendada äh, Äh, sugudevahelist võrdsust ka otsustusorganites ühistutes. meie eesmärk on saavutada tasakaal, sooline tasakaal ning tagada naiste suurem osalus äh, juhtorganites ja spetsiaalsetes läbirääkimisorganites. meil on andmeid liikmesriikidel tegutsevate ühistute kohta enamik töötajaid ühistutes on naised, aga juhtorganites ei ole naised meestega võrdväärselt esindatud. ja sel põhjusel Euroopa Komisjon on läbi viinud uurimuse, äh, kasutades uusimaid andmeid, võrdlevad andmeid, et paremini mõista, millisel määral on naised kaasatud ühistute tegevusse Euroopa Liidus ja oma raportis ma kutsun üles komisjoni jätkama seda tööd. osades liikmesriikides moodustavad ühistud väga olulise osa toon, teenuste osutamisel ja tootmisel, on olulised tegijad teatud liikmesriikide majanduses, nad kujutavad endast suuri organisatsioone ka äh, kohalikul tasandil, piirkondades on ühistud olulised tegijad, need on olulised selle piirkonna majanduse jaoks ja nii meeste kui naiste koolituse ja väljaõppe jaoks. Äh, ühistud esindavad väga paljusid väärtusi ja põhimõtteid ja seeläbi äh, lisaks oma majanduslikku tulu toovale tegevusele aitavad nad kaasa piirkonnas vaesuse vähendamisele oluline on mõista selle tegevusvaldkonna tähtsust majandusele ja selle panuse tähtsust, eriti naiste võrdsete võimaluste loomisel. ja selle direktiiviga, mis on kaks tuhat kolm äh, seitsekümmend kaks, me peame arvestama sugudevahelise tasakaalu aspekti, kui me räägime ühistute teemal ja seda direktiivi jõustame. on liikmesriike, kes ei ole veel korralikult seda direktiivi kohaldanud ja direktiivi eesmärk on tagada meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus ühistute juhtorganites ja spetsiaalsetes läbirääkimisorganites. seetõttu on oluline pöörduda nii komisjoni kui ka liikmesriikide poole üleskutsega selle direktiivi korralikuks jõustamiseks äh, sugudevahelise tasakaalu saavutamiseks kõikides liigariikides. see on komisjoni ülesanne tagada selle direktiivi õige kohaldamine ja ma viitan direktiivil kaks tuhat kolm murd seitsekümmend kaks. ja samuti peab komisjon äh, tagada, et Euroopa ühistud hakkavad äh, vastavaid regulatsioone õigesti täitma. Äh, suur tänu. sõna on nüüd kolleegidel, kolm on soovinud juba sõna ja proua Nikolai kõigepealt. Thank you, Chair. First of all, I want to con-... suur tänu, härra esimees, kõigepealt suur tänu proua Estrelale selle arvamuse koostamise eest, siia midagi eriti lisada ei ole, aga kahele asjale ma tahaksin siiski tähelepanu pöörata. tegelikkus on see, et äh, meil ei ole äh, ühistute juhtkondades meeste ja naiste vahelist võrdsust tagatud aga isegi kui me arvame, et kõige parem mees ühele või teisele kohale on tegelikult naine, läheb see siiski ikkagi mehele ja välditakse naise nimetamist juhiks, seda me näeme paljudes liikmesriikides, isegi nendes liikmesriikides, kus on väga sügavale juurdunud soolise võrdõiguslikkuse põhimõte. ja teine märkus puudutab seda, et naistel peaks olema suuremaid võimalusi ettevõtluses osaleda, jah, see põhimõte on tore, aga juhi kohale kandideerides ülemisest ja sellest rääkides, seda osa peaksid järgima kindlasti Euroopa Komisjon ja liikmesriik. mul ei ole mitte ühtegi muudatusettepanekut, ma toetan seda arvamust igati. järgmisena proua Kosta. Mm, ma tänan väga raporti koostajat. mulle tundub, et ta tõi välja äärmiselt olulised punktid oma raportis, kuid ma tahaksin rääkida kahest asjast ma sain koordinaatorite koosolekult eh, Itaalia naiste ühistus koosolekult väga huvitavaid andmeid ja põhinedes nendele tahaksin ma küsida, kas oleks võimalik võrrelda meie komisjoni siseselt, kuidas toimuvad erinevad ühistute koordineerimised rahvuslikel tasanditel. tihtipeale naiste osakaal on palju suurem sellest, mida meie arvame. väga paljudes ühistutes födera-, rahvuslikud föderatsioonid on juhitud naiste poolt Nad tihtipeale teevad väga huvitavaid ettepanekuid, need võiksid olla väga huvitavad ka meie jaoks, kuidas naiste eh, ühistute koordineerimist eh, reguleerida. teine asi, üks analüüs Itaalia ühistute osas toob välja, et naiste osalus on tõusuteel ning ühistud on sektor, mis kannatas vähem majanduskriisi all ja kus naiste tööhõive äh, protsent on suurem. ühistute maailmas nii-öelda äh, nähakse suurimat, suuremat äh, võitlust naiste tööhõive säilitamise eest see on tihtipeale ka põhikirjades paigas ma usun, et on väga oluline, et naised, kes osalevad ühistutes, nad ei ole võib-olla alati õiglaselt jaotunud juhtkohtadele, erinevatele tasanditele. väga paljud liikmesriigid ei äh, ole kohaldanud äh, direktiivi seitsekümmend kaks. ma tahaks teada, millised on need liikmesriigid, kas meil on see teada, kas äh, selles osas võib midagi, kas me võime sellega arvestada või seda, seda teada saada? ja viimaseks, ma arvan, et oleks väga oluline sõnum ka küsida, arvestades võib-olla me ka pakume seda koordinaatoritele välja pöörata suuremat tähelepanu äh, jätkutööle pärast kahe tuhande üheksandat aastat ning äh, mm. kahe tuhande üheksandal aastal vastu võetud äh, raportit tuleks jätkata tööd selle kallal ning viia seda erinevatele poliitikaharudesse, sest minu arust siiamaani ei ole sellega piisavalt tegeletud, aitäh. Äh, suur tänu. ja proua Kratsa, palun. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα κι εγώ με όλο το πνεύμα το οποίο έχει. Mä olen äh, väga nõus äh, sellise lähenemisega ja raporti teemadega ja ning ka eelkõnelenud kolleegidega. me ei pea eh, minema lõksu selle, selles mõttes, et me ütleme, et jah, naised on esindatud ühistutes. on ka lausa naisühistuid ja me tahame julgustada sellist mudelit, sellist eeskuju. naised loomulikult võiksid moodustada ühistuid, kuid nad peaksid osalema kõikides, kõikide ühistute tasanditel, erinevatel aladel. tegemist peab olema nii kvantiteedi kui kvaliteedi paran-, parendamisega. miks siis, me peame aru saama, miks endiselt äh, tekiva, tekib veel probleeme me peame vaatama, millised on juht, riiklike juhtorganite vastutused, kes peaksid naisi informeerima. naistele tuleb anda teada, milline on nende roll ühiskonnas, seda tuleb teha vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusega. ma võiksin siia lisada veel mõningaid asju, natukene täpsustada oma fraktsiooni nimel. me peame tähtsustama, rõhutama eh, just nimelt kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel viisil programmide edasiarendamist. Eh, kuid eh, loomulikult valitsusametid on mm, sellest ka vastutavad tuleb abistada nii ühistuid kui ka valitsusameteid riiklikke, aitäh! Oh. suur tänu, proua Kratsa! kallid kolleegid, äh, proua Estrella, ma annaksin teile sõna kuid äh, enne seda peaksime küsima ka komisjoni arvamust, ma ei tea täpselt, kes komisjoni täna esi-, esindab siin, kuid palun, sõna on teil suur tänu, härra esimees. kõigepealt me tahaksime komisjoni aruande selle direktiivi kohta panna natukene laiemasse konteksti, ehk teisisõnu, see direktiiv on täiendu, täienduseks Euroopa ühistuste põhikirjale ehk teisisõnu siis komisjon tegeleb praegu veel asjaga, on tulemas aruanne selle Euroopa ühistu põhikirja kohta, kuid samas siis paralleelselt kaalume seda, kas direktiivi tuleks ka üle vaadata. ja teine punkt mis on oluline praeguse aruande osas, nimelt komisjon hetkel vaatab üle Euroopa ettevõtte põhikirja ja direktiivi. alles hiljuti juulikuus oli Euroopa ühenduses Euroopa tööturu osapooltega, et milline on nende suhtumine selle direktiivi ümbersõnastamisesse ja praegu analüüsime neid vastuseid, sellepärast et tegelikult Euroopa ühistu ja Euroopa ettevõtte mm, põhikirjad ja direktiivid on suhteliselt sarnased, nii et äh, kui muudetakse ühte, mõjutab see otseselt ka teist tahaks rõhutada ka seda komisjoni poolt, et praegu vähemalt nii, nagu te komisjoni aruandest ka võite lugeda, on meil Euroopa ühistutega veel liiga vähe praktilisi kogemusi, sellepärast et neid on väga vähe. raporti aruandes äh, on ainult neid seitseteist, äh, kogu töötajate arv kolmkümmend kaks, mis tähendab seda, et äh, me täpselt ei tea, millised probleemid Euroopa ühistustega võivad kerkida, kuid loomulikult vaatame väga tähelepanelikult teiepoolseid ettepanekuid meie oma aruandes oleme välja toonud need liikmesriigid, kes ei ole mm, õiglaselt mm, rakendanud või õigesti, vabandust, rakendanud soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet. Prantsusmaa, Luksemburg, Malta, Rumeenia ja Slovakkia on selles nimekirjas, kuid me räägime siin ainult Euroopa ühistust, me ei räägi ühistutest laiemalt, vaid ainult Euroopa ühistutest nii et äh, nagu ma ütlesin, äh, vaatame üle teie soovitused ja, ja võtame need arvesse siis äh, oma aruandes ja, ja loodetavasti jõuavad need ka siis tööhõivekomisjoni arvamusse. suur tänu komisjonile jääb üle teid ainult tänada selles heasoovlikkuse eest, aga nüüd äh, sõna siis meie raportöörile, proua Estrelale, palun. suur tänu, härra äh, esimees. ma tahaksin tänu avaldada kõigile, kes on täna sõna võtnud, äh, suur tänu kõikide fraktsioonide esindajatele nende märkuste eest minu arvamuse kohta. Need arvamused kõik omalt poolt panustavad nüüd selle dokumendi koostamisse, ma kavatsen analüüsida põhjalikult seda, mida te olete öelnud, ja e, kuidagi seome me need arvamused siis muudatusettepanekutesse. ja mõningaid muudatusettepanekuid plaanisin isegi e, esitada. E, suur tänu ka komisjoni esindajale teie poolt jagatud informatsiooni eest mis puudutavad teie teisi algatusi, mis otseselt on seotud äh, selle materjaliga, mis praegu meie komisjonis selle arvamuse läbi arutelul on. ja te vastasite ka juba ära proua Kosta küsimusele, suur tänu ka selle eest, et miks mõned liikmesriigid ei ole veel täies mahus üle võtnud liikmesriiki, ainult Prantsusmaa, Luksemburg, Malta, Luksemburg ja Slovakkia ja Rumeenia, kui ma nüüd õigesti aru saan on jätnud selle siis täies mahus rakendamata, kuid mõningatele punktidele tahaksime siiski veel viidata. E, mis puudutab seda, mida ütles e, Makovei, mis puudutab e, kvootide sisseviimist, mis võimaldaks võimaldaks suuremat naiste osalust ühistutes ja kui me, me võiksime selle üle viia äh, kvootide süsteemi ühistutesse. veel kord, naiste ees ka siin olukorras äh, on äh, nii-öelda püstine sein, nad ei nad ei saa kuidagi edasi järgmisele tasandile, kus oleks juba, nad saaksid töötada juhtivatel tasanditel. nii et äh, selleks, et oleks õiglane töökohtade jagamine erinevates sektorites ja erinevatel tasanditel, ükskõik kas siis poliitilises või majandusvaldkonnas seega ma arvan, et äh, oleks väga hea idee tõepoolest kvootide printsiip ka ühistute puhul kasutusele võtta. mis puudutab seda, mida ütles enne meie kolleeg äh, proua Costa, et äh, majanduskriisi on ühistutes vähem tunda olnud, siis mina ei saa seda kinnitada ma ei saa kinnitada, et see nii on. kuid kui nii äh, on Itaalias, siis on see loomulikult väga positiivne aspekt, äh, mida hinnata. ilma igasuguse kahtluseta äh, rääkides väärtushinnangutest ja printsiipidest, mis on ühistute tegevuse aluseks, Need on äärmiselt olulised meie ühiskonnas, eriti rääkides äh, kriisivastasest võitlusest. Nende tähtsus aina kasvab, võttes arvesse ka majanduslikku tegevust erinevates liikmesriikides. minu arust oli meil tegemist siin väga olulise aruteluga. see kindlasti rikastab minu äh, arvamuse projekti ja ka muudatusettepanekud, mida me lisame. kindlasti tahame me vastu võtta dokumenti, mis peegeldab reaalset äh, olukorda. aitäh! Äh, suur tänu, proua Estrela! suur tänu selle arvamuse koostamise eest, kõigepealt äh, tänud ka kõikidele arutelus osavõtjatele kuidas läheb asi edasi selle arvamusega. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateist oktoober keskpäev ning äh, komisjonis on see arvamus hääletusel kahekümne esimesel, kahekümne teisel novembril. ning täiskogu ette jõuab äh, see tööhõivekomisjoni esimees vabandab, ütleb, et tööhõivekomisjon vastutava komisjonina hääletab kahekümne kolmandal novembril. nii palju teame siis praegu sellest. järgmine päevakorrapunkt number üheksa. ja räägib see siis äh, naiste olukorrast sõjaperioodidel ja annaksin sõna kohe proua Nikolaile, meie raportöörile, palun. Last... suur tänu, härra esimees, meie tegemist on siis tänase viimase raportiga, kuid äh, Eh, sugugi mitte vähetähtis raport. kõigepealt eh, suur tänu kõikidele kolleegidele kirjalike muudatusettepanekute esitamise eest, neid on esitatud sada üksteist kokku, mis tähendab seda, et eh, see raport on kolleegidele väga tähtis ja ühtlasi ütleksin, et kõik need muudatusettepanekud tegelikult panustavad selle raporti kvaliteedi tõstmisele E, e, ma keskendun sellele, et need enamus muudatusettepanekud keskenduvad mõnedele põhjenduspunktidele, põhjenduspunkt number, e, põhjenduspunkt C, see on siis seksuaalvägivald sõjataktikana ja siis punkt number üks, mis puudutab riiklikke tegevuskavasid lõikesega kolm on esitatud palju muudatusettepanekuid, puudutab äh, see naiste aktiiv, naiste osakaalu aktiivset suurendamist rahuval-, rahuvalve sõjalistes ja tsiviiloperatsioonides. palju on probleeme olnud lõikega viis, mis puudutab äh, seksuaalse vägivalla kasutamist sõjataktikana, nii nagu põhjenduspunkti puhul ja mulle tundub, et ilmselt äh, me kolleegidega jõuame ühisele keelele ja vormime need muudatusettepanekud kompromissmuudatusettepanekuteks. ja ilmselt äh, saame siis oluliselt parandada seda raportit läbi nende muudatusettepanekute. kuid äh, lubage mul viidata paarile punktile, isegi kui need võib-olla vasturääkivusi ei tekita tahaksin rõhutada seda, et massilised vägistamised juba Genfi konventsioonis on see sõjakuriteona sees ning ka ÜRO äh, resolutsioonis tuhat kaheksasada kakskümmend, see võeti vastu alles hiljuti, nimelt aastal kaks tuhat kaheksa. kuid äh, peamine probleem, mis meid selles vallas on tabanud, on nimelt karistamatus võimalikud öö, äh, meil on tegelikult olnud ainult kaks kohtulahendit selles osas, nimelt äh, endise Jugoslaavia äh, sõjakuritegude mm, osas langetati siis otsus äh, massi vägistamiste kohta Rahvusvahelises Kriminaalkohtus ja ka Rwanda kriisi kohta tänastes konfliktides on väga palju juhtumeid, kus massivägistamised on jäänud ametlikult registreerimata ja ka siis karistamata. ja seega ma kutsun jõuliselt üles, et otsuse langetajad äh, astuksid samme selleks, et naised oleksid kaasatud äh, ja nende koht äh, oleks ki-, kindel rahuläbirääkimiste laua taga, selleks et naistel oleks võimalus tagada õigluse jalule seadmine. sellepärast, et lihtsalt võetakse inimestelt võimalus õiglusele ja see on karistamatuse puhul kõige raskem. isegi kui see otsus tuleb hiljem, on see parem kui see, kui see jääb karistamata. järgmisel nädalal, kui vähegi võimalik, räägin selle asja läbi variraportööriga tahaksime siis teha ühise kohtumise selleks, et jõuda kompromissettepanekuteni väga palju häid äh, muudatusettepanekuid on esitatud ja neid tuleks kindlasti ära kasutada. suur tänu, härra esimees! Äh, suur tänu, äh, proua Nikolai, selle sissejuhatuse eest, kui kolleegid soovivad sõna, siis praegu oleks õige ja hea moment, proua Garcias. tänan, esinaine, esimees mina jätkaksin sealt, kus proua Nikolai lõpetas. kui me vaatame muudatuste rohkust, siis see peegeldab selle teema tähtsust ja mitte niivõrd raporti kvaliteeti, sest raporti kvaliteet on hea ja tõstatab kõik need õiged küsimused, mis on vajalikud. kuid arvestades seda, et on esitatud väga palju muudatusettepanekuid, peame need muudatusettepanekud väga tähelepanelikult läbi vaatama äh,, selleks, et kompromissettepanekud koostada, me ei taha muudatusettepanekuid, mis on üksteisele vastukäivaid ja ma loodan, et mul õnnestub raportööriga koos töötades kompromissettepanekud kokku panna. ma nõustun kõikide nende aspektidega, mida raportöör tõstatab ja nõustun sellega, et, et teatud lõigete kustutamine ei aita kaasa teksti kvaliteedi paranemisele, on oluline rääkida ka tervise eh, teenustest, mida naistele pakutatakse, reproduktiivtervisest, seksuaaltervisest. ja samuti ei tohiks unustada seda, et naised kuuluvad ühiskonna haavatavate kategooriasse ja väga sageli neil lasub väga suur koormus. ja kõik teenused, mida me saame neile pakkuda toetuseks, peaksid olema hädavajalikud teenused ja sellele keskenduvad muudatusettepanekud on igati teretulnud. ja siin keskendutakse ka naiste rollile rahu valveoperatsioonides, mitte ainult sõjalistes operatsioonides, kuid väga paljud naised osalevad ka vabaühenduste poolt korraldatavates missioonides ja teistes niisuguse sotsiaalse võrgustiku tüüpi organisatsioonides. ja me peame tagama naiste kaasamise ka konfliktide lahendamise protsessi ja ma usun, et, et kui naised oleksid kaasatud konfliktide lahendamisse, siis oleks konflikte palju vähem. seega me peame edendama naiste kaasamist konfliktide lahendamise protsessi. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada, et eelmisel nädalal saime positiivsed uudised komisjoni jaoks, kõikide naiste jaoks tegelikult nimelt eh, Nobeli eh, rahupreemia anti kolmele naisele, kes on teinud väga tähtsat tööd oma maailma jaos. ja me peaksime eh, läbi suulise ettepaneku lisama raportisse lõike, milles me tervitame Nobeli rahupreemia andmist nimetatud kolmele naisele. ja ma loodan, et meil tulevikus tuleb sama häid uudiseid on, on suur tänu! nüüd järgmisena saab sõna proua Papadopoulos. Eh, jah, tõepoolest, ma pean ütlema, et tegemist on väga hea raportiga. mina esitasin ka omalt poolt muudatusettepanekuid eh, rääkides psühholoogilisest abist, kes on sattunud seksuaalse vägivalla ohvriteks. selles projektis mõistetakse väga tugevalt hukka igasugune vägivald naiste vastu äh, nagu osa taktikalisest sõjast või sõjataktikast, vabandust. räägitakse karistamatusest kahjuks väga tihti, nagu me oleme näinud sõjaolukorras ja samuti ka minu riigis, väga paljud na-, paljudel kordadel naised satuvad vägivalla ohvriteks ja pikkade aastate jooksul on need kuriteod jäänud karistamata naine ei saa kunagi oma normaalset elu tagasi, kui midagi selles osas ette ei võeta. sellise ebaõigluse vastu tuleb äh, tegutseda karistusseadustikuga. ei ole mingeid läbirääkimisvõimalusi. nagu raportöör siin ütleb, räägitakse julgeolekust ja rahust institutsionaalselt tuleb seega tunnustada, tuleb leida vajalikud finantseeringud ja ma loodan, et meie projekt võetakse vastu enamhääletusel. Äh, suur tänu, proua Papadopoulou ja proua Kosta, palun! ma tänan raportööri, sest minu arust on tegemist väga huvitava ja väga põhjaliku dokumendiga mõningad muudatusettepanekud, mida ma välja pakkusin, puudutavad eh, inimkaubandust, mm, kuritegevust, mis on seotud inimkaubandusega, mis toimub nii sõjakonfliktis kui ka selle järgselt, eh, vägivald, vägistamine lisaks sellele on veel ka inimkaubandus, mis puudutab valusalt naisi ja alaealisi. ma arvan, et oh, siin on üks lause, mida tuleks eh, natukene parandada, kui rääkida nüüd sõjakangelannadest eh, minu arust eh, võib see kuidagi tekitada kaheti mõistmist. Äh, tihtipeale räägitakse just siin rahu vahendamise kangelannadest, mitte sõja kangelannadest. Äh, ma arvan, et see tuleks üle vaadata. ma arvan, et on väga oluline tunnustada mitte ainult naissõdurite tööd, vaid äh, just nende naiste tööd, kes tegelevad rahumissioonidega, kes on tegevad vabaühenduses, vabaühendustes nende osakaal nii tsiviil, tsiviil kui sõjaolukorras on äärmiselt oluline äh, rahu äh, tagamisel. kolleeg Peeres äh, juba enne mainis ja ma kutsun üles ka esimeest võib-olla koordinaatorite koosolekul juba võeti vastu see otsus, et tuleb väga tugevat tähtsust pöörata Nobeli preemia eh, saanud kolmele naisterahvale. mina osalesin kampaanias Nop Now, mis oli suunatud Aafrika naistele. väga, seda saatis väga suur edu, ise, me ei lootnud isegi nii suurele edule. kui Euroopa Liidu delegatsioon sõitis New Yorki siis küsisin ma ekstra, et Euroopa Liit peaks eh, viima läbi seda suurt kampaaniat, kuid kahjuks ei saanud ma piisavalt eh, häid vastuseid. nähtavasti erinevad organisatsioonid teevad väga palju, kuid Euroopa Liidu jaoks oleks väga oluline viia seda läbi ühtselt. suur tänu, proua Kosta järgmine kõneleja, palun. suur tänu, ma tahaksin tänada proua Nikolaid selle väga rikkaliku äh, raporti eest ka mina olen üks arvam-, muudatusettepanekute esindajatest. rahvaparteil üldiselt enamus muudatusettepanekutega ei ole probleeme, kuid võib-olla natukene võiks sõnastust parandada selleks, et eh, enamus muudatusettepanekuid eh, saaks põhimõtteliselt vastu võtta ja et see raport oleks võib-olla natukene paremini loetav. meie jaoks on väga oluline mõtete tasandil, et kompromissides äh, võetaks rohkem arvesse tõesti võitlust karistamatasu vastu, seitsmekümne viies muudatusettepanek äh, proua äh, Papadopoulult nõuab seda, et äh, kohtusüsteem pööraks rohkem tähelepanu sellele, et seksuaalvägivallad on täiesti vastuvõetamatud. teiseks, toetus ohvritele ja ohvrite perekondadele, kannatanute perekondadele nüüd kolmas punkt, äh, seksuaalkuritegude mm, puhul rahvusvaheliste organisatsioonide reaktsioon, kui need kuriteod on nende liikmete poolt äh, ellu viidud, neljandaks koolitus ja ohvrite toetamine, kõik need äh, mõtted peaksid leidma kompromissides oma koha ja viies punkt, ma toetan seda, et luuakse Euroopa Liidu eriesindaja Äh, koht äh, naiste rahu ja julgeoleku küsimustega tegelemiseks, äh, seda Euroopa välisteenistuse raames ja lõpetuseks ma tahaks, et kuidagi kompromissides kajastuks ka proua Zaborska ja, ja Jimenez muudatusettepanek enesetaputerroristide kohta nimelt. Äh, see on natukene teistsugune moment, tegemist ei ole küll siin tegemist enesetaputerroristide puhul sõjaohvritega, vaid sõja tekitajatega, aga siiski sellele võiks tähelepanu pöörata, nende jaoks on esitatud muudatusettepanekud, nii palju minu poolt lühidalt, äh, suurepärane töö, proua Nikolai. suur tänu. sõna nüüd äh, proua raportöörile Oh, kõigepealt ma tahan tänada kolleege, ma nõustun täielikult teie ettepanekutega, nõustun ka mitmete muudatusettepanekutega ja olen valmis arutama ka psühholoogilist nõustamist, mis on väga oluline selles valdkonnas. me võime rääkida ka naistest, kamitsakadžedest, see on, see on sõja üks paledest, on tehtud ka väga väärtuslikke soovitusi Äh, ja ma olen tänu sellele valmis aktsepteerima mitmeid muudatusettepanekuid, on olemas mitmeid muud äh, muudatusettepanekuid, mis äh, kattuvad ja ma olen valmis teiega koostööd tegema, et saavutada kompromiss. naistega kaubitsemine, lastega kaubitsemine on probleem, kuid see ei ole mitte ainult konfliktipiirkondade probleem, see on üldine probleem ka isegi mitte konfliktiolukorras ja ma tahaksin seda mainida raportis Nobeli rahupreemia saajade mainimine, ka nendest Ellen Johnson, kes oli Liberia president, tema on näide sellest, kuidas naised võitlevad rahu eest kakskümmend aastat äh,, oli Nigeerias väga raske kodusõda ning selline valimine Liberia presidendiks tegi lõpu sõjaolukorrale võib-olla me leiame lahenduse selleks, et ära kasutada seda Nobeli rahupreemia küsimust äh, naiste kaasamise hea tava näitena võitluses sõja vastu äh, ja ma ütlen probleemist jutumärkides äh, naiste olukorra kohta maailmas. tänan teid, ma võtan teiega ühendust järgmisel nädalal ja äh, selleks, et koos kokku panna kompromissettepanekud. suur tänu teile, proua Nikolai. suur tänu, et võtsite enda kanda selle raporti koostamise kõigepealt ja tööd on teil palju, nagu ka kõikidel teistel, nii et äh, suur tänu äh, selle asja vedamise eest. Te teate äh, muidugi väga hästi isegi, et äh, hääletame kahekümne esimesel, kahekümne teisel novembril oma komisjonis selle raporti üle ja täiskogus on asi arutelul kaheteistkümnendal jaanuaril. muud, äh, päevakorrapunkt number kümme, muud küsimused, tundub, et neid ei ole, seega läheme kohe edasi järgmise punktini, punkt number üksteist, meie järgmine koosolek ma ütlesin juba kümme korda selle täna siin maha, aga äh, kordamine on tarkuse ema, nimelt järgmine koosolek toimub kahekümne esimesel, kahekümne teisel novembril. ja veel äh, üks punkt tänases päevakorras, päevakorrapunkt number kaksteist. Te ilmselt teate, et äh, täna pärastlõunal toimub meie komisjonis avalik kuulamine teemal, teemal Naised ja kliimamuutus Äh, nii et äh, palun osalege siis sellel kuulamisel. kliimamuutused mõjutavad meid kõiki, aga tihti selle kliimamuutuse negatiivsed äh, mõjud ei ole Äh, hoopiski õiglaselt jaotunud, eriti on puudutatud ju äh, Euroopa lõunapiirkonnad ja maailma lõunapiirkonnad ja eriti naised nendes piirkondades, nii et palun tulge arvukalt kohale ja kohtume pärastlõunal. sellega on istung praeguseks lõppenud, aitäh!